kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele ja annaksin teile sõna neljaks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. meie üleilmastav maailm on endaga kaasa toonud killustunud ja massitootmise enamus äh, tulemusest äh, toodetest, mida me tarbime, on toodetud maailma eri nurkades ja seejärel kokku pandud. täiendavus, äh, innovatsioonipartnerlused, toormaterjalid ja nii edasi on kõik väga tähtis samas on tihtipeale sellega seotud ka konkurentsivõimeline, aga samas reguleerimata tööhõive lepingupartnerite õiguste ignoreerimine on sellega samuti seotud. Euroopa Liit on teenuste ja kaupade importija ja eksportija ja oma kaubanduspoliitikas peab tegema tõsist tööd selleks, et see väär, ülemaailmne väärtusahel tooks endaga kaasa ka kestliku tegevuse ja oleks osa õiglasest ülemaailmsest kaubandusest mis puudutab äh, läbipaistvust ja jälgitavust kogu selle ulatuses, äh, töötajate ekspluateerimine, inimõiguste mitteautamine ja ebaõiglase konkurentsi toetamine sotsiaalses keskkonna, aga samas ka maksuvaldkonnas vajavad äh, tähelepanu lähtudes Euroopa kaubanduspoliitika eh, kriitikast, mis on kodanike poolt suunatud, kus soovitakse läbipaistvamat ja õiglasemat tegevust. komisjonilt soovitatakse, soovitakse mitmeid meetmeid selleks, et ülemaailmne väärtusahel oleks vastutustundlikum ja läbipaistvam. mõned meetmed, mida ma välja tooksin, näiteks eh, kaubanduslepete kaasamine kestlik äh, siduv peatükk, äh, aga samas ka maksupettuste ja maksustamise vältimise peatükid. me peame siin äh, vaatama, mis oli seotud ka konfliktimineraalide ja teiste teemadega, olema valvsad ja võtma arvesse seda, mida on öelnud OECD mis puudutab ähm, märgistamist, mis aitab meil jälgida mm, tootmisahelat, äh, kus inimõigustest ja keskkonnanormidest on kinni peetud, siin näiteks see, mida Itaalia on teinud selles osas, mis puudutab äh, tomatite märgistamist, mis on vastutustundlikult toodetud siin on ära toodud mitmeid näiteid, nagu ka erasektori roll, mitmepoolsus ja toote elutsükkel. tegemist on pikaaegsete, pikaajaliste läbipais-, läbirääkimiste tulemusel ja mulle tundub, et tekstis on saavutatud hea tasakaal, ühised eesmärgid, kus kaubandus on kõigile kasulik kolleegid äh, tsiteerisid Simon Vei sõnu hiljuti, kompromissid peavad meil viima parema tulemuseni kui äh, üheskoos kui eraldiseisvad seisukohad ja, ja seda sooviksime rõhutada ja tänaksin äh, variraportööre, raportööre selle eest, et jõudsime kompromissideni, mis kõigile sobisid ja loodetavasti seda raportit äh, toetatakse homme paljude poolt, aitäh! suur tänu, proua Arena! vaba mikrofoni voor saab alguse härra Kelliga, palun suur tänu, kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida raportöör ütles ja üldiselt on tegemist tasakaalustatud äh, mõistliku sõnavõtuga. INTA komisjoni liikmena äh, tunnen ma alati huvi kaubandusvaldkondade osas, äh, tegemist on tähtsa teemaga, kauba tootmine ja selle müümine ja Euroopa Liit soovib ju kaubandusleppeid kogu maailmas ja sellel on väga suur mõju kõikidele meie liikmesriikidele ning äh, me peame arvesse võtma ka probleeme, nii nagu raportöör viitas, neid on vaja samuti käsitleda ja koos ko teiste teemadega lahenduseks on edasi liikuda ja sõlmida kaubandusleppeid, aga me peame arvesse võtma ka negatiivseid külgi ja konsulteerima sidusrühmadega selleks, et tagada, et igasugused negatiivsed aspektid oleksid minimeeritud. suur tänu! härra Caputo, palun. suur tänu, Euroopa Liidu kaubanduspoliitika on hiljuti saanud üheks põsi, põhiliseks mureküsimuseks avalikus arvamuses. lepped nagu CETA ei ole õiged viisid, kuidas kaubanduspoliitikat lahendada, me oleme kõik näinud Euroopas meeleavaldusi selle vastu ja me oleme näinud, et VKE-d on väärtusahela keskmes, vabakaubanduslepped aga toovad endaga kaasa sama, et ei peeta kinni samadest kvaliteedistandarditest selles väga konkurentsi äh, altis valdkonnas me peame tagama selle, et me kõigutamatult kaitseme keskkonnastandardeid äh, ja peame kinni äh, töötajate õigustest ja väärikusest. samas on aga vaja kaitsta ka meie teadmisi ja mitte neid maha müüa. härra Marias, palun järgmiseks. suur tänu. vabakaubanduslepped on tõhusalt lõhkunud arenguriikide majandusi, samas on avatud äh, turg, mille puhul me näeme, et töötajaid ekspluateeritakse. niisiis, äh, see on üsnagi selge ning aeg on tegutseda. me peame avaldama mingit survet riikidele, kes toodavad neid tooteid. eelkõige on vaja ILO konventsiooniga töö, töötajate kaitseks liituda, teiseks on meil vaja klauslit, mis inimõigusi kaitseb, veelgi enam on meil vaja veel ühte punkti, mis võtab arvesse keskkonnanorme ning lisaks selleks ei tohiks lapstööjõudu ega sunnitööjõudu kasutada. minu arvates on tegemist vajalike nõudmistega selleks, et äh, saavutada rahvusvahelisest kaubandusest uus arusaamine härra Jakovtšitš, palun. suur tänu, kõigepealt sooviksin õnnitleda raportööri proua Arenat selle suurepärase raporti eest me peame olema avatud, Euroopa Liidul on moraalne jõud äh, väärtusahelat toetada maailmas, mitte keegi peal ei saa seda ignoreerida, tegemist on olulise signaaliga mida me saame edastada ka homme hääletuse ajal. tahaksin rõhutada kolme aspekti. esiteks, mis puudutab ekspluateerimist. paljudes riikides liiga odav tööjõud on probleemiks, lisaks maksuparadiisid, maksude, maksupettused ning keskkonna hävitamine mõningatest riikidest tegemist on millegiga, mille eest meie maksame, sellepärast et Euroopa Liit on suurim doonorriik ja aitab arenguriike, kellega on vabakaubanduslepped. seega ma leian, et tegemist on ülevaatliku raportiga ja tänaksin raportööri. suur tänu, tegemist oli väga lühikese vaba mikrofoni vooruga ja nüüd saab sõna härra Arias Kanjete, palun suur tänu, juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt tahaksin tänada Intokomisjoni ja raportööri proua Maria Areenat tähelepanelikkuse ja suure tööpanuse eest selle raporti puhul. komisjon on samuti mures kaks tuhat kolmkümmend jätkusuutliku arengu eesmärkide täitmise osas, millega on seotud mitmed poliitikavaldkonnad nagu investeeringud ja kaubanduspoliitika ettevõtete vastutus, sotsiaalne vastutus ja mitmed muud valdkonnad äh, on vajalikud äh, meetmed. ettevõtja sotsiaalne vastutus on vabatahtlik. tahaksin lühidalt välja tuua mõningad tegevused, mida me oleme vald-, selles valdkonnas välja toonud. Äh, mis puudutab meie kaubanduspoliitikat, siis hiljutine kaubanduslepe toetas tööstuse integratsiooni ülemaailmses väärtusrahel. selleks, et läbirääkimisi pidada, on käsitletud intellektuaalomandi eh, ja riigihangete teemad selleks, et meil oleksid vahendid korruptiivsete tegevuste vastu võitlemisega ja tagada jätkusuutlik eh, eh, riigihange ettevõtete sotsiaalne vastutus ja vastutustundlik ettevõtmine on olulised eh, ning eh, on vaja kinni pidada ka tööhõivenormidest ja keskkonnareeglitest. teeme koostööd ka OECD-ga selleks, et välja töötada hoolsuskohustuse nõuded ja ettevõtja sotsiaalne vastutus on kaudselt kajastatud äh, dialoogide käigus. mis puudutab soolist mõõdet, siis komisjon on välja töötamas äh, oma kaubanduspoliitikat laiemalt selles osas, lähtudes selle aasta tegevustest, on äh, see teema kahepoolsete ja mitmepoolsete instrumentide osaks, mis puudutab kaubandusleppeid või WTO konverentsi kaks tuhat seitseteist aasta novembris. mis puudutab muid poliitikavaldkondi, siis komisjon on astumas mitmeid samme ülemaailmse väärtusahela osas selleks, et võimeid suurendada, aidata arenguriike selleks, et tõhusalt toestada sotsiaalseid keskkonna ja tööhõive standardeid. toetust antakse väikestele mikroettevõtetele, arvesse võttes ÜRO juhiseid ettevõtmise ja inimõiguste osas. komisjon teeb tihedat koostööd ILO-ga, mis puudutab töötingimusi ülemaailmses väärtusahenel ning ka kutse ähm, äh, ter-, tervise osas ja muudes valdkondades tööd tehakse äh, mitmetel tasanditel ja me oleme läbi rääkimas ka äh, kohtualluvusnõudeid. Euroopa Liit peab oluliseks ettevõtja sotsiaalset vastutust ja äh, väärikat käitumist. kaks tuhat neliteist aasta direktiiv suurettevõtetele nõuab, et ettevõtjad, kus on enam kui viissada äh, töötajat, tulemusi avalikustama selles osas, mis puudub keskkonna, sotsiaal- ja tööhõive ja inimõiguste korruptsiooni teemased. kaks tuhat viisteist aasta rahapesuvastane direktiiv paneb paika reeglid selleks, et, et erinevad osapooled peaksid silmas olukorda, mis puudutab ettevõtete kasusaajaid. me käsitleme kõiki neid kestlikke valdkondi komisjoni töös pidevalt ja jätkame tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga selles osas suur tänu